Tšehhigi on Euroopa Liidu osa, härra president. Proszę państwa, ja właśnie o tym mówiłem przed chwilą. see oli just see, mida ma hetk tagasi ütlesin, kui ma tänasin härra Tooli ja härra Schultzi äh, selle eest, et nad juhtisid tähelepanu sellele ja ma tänan, et härra Brežina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 kallid kolleegid, läheme nüüd edasi hääletamise juurde ning me äh, võtame Kreki ähm, raporti puhul lihtsustatud hääletuse, see puudutab ühtset turgu tarbijatele, kodanikele, üks hääletamine, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, viissada seitsekümmend kaheksa olid poolt. nüüd päevakorra järgi järgmine hääletus on meil ka lihtsustatud menetlusega ja puudutab Paul Schmidti raportit ülikoolide ja ettevõtete dialoog kui uus partnerlus Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks. üks jälle hääletus, kes on poolt, palun andke märku. vastu, erapooletud, vastu võetud päevakorra järgi, järgmine on Harmsi raport. see puudutab ühenduse abi eh, Koslo-Tui tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks. nii et kõigepealt vastavate komisjonide muudatusettepanekud plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eraldi hääletused muudatusettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme edasi, artikkel üks, muudatustepanek kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd edasi muudatus kakskümmend üks, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd edasi artikkel kaks, kolmkümmend kuus rohelistelt, kes poolt, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd läheme edasi, kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu tagasi, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse juhtkomiteel, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm roheliselt, nimeline hääletus aga kontrollime üle seitsmenda, hääletus algas. seitsmes muudatusettepanek juhtkomiteelt, komisjonilt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kolm rohelistelt nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? ma lõpetan hääletuse. tagasi lükatud. nii et edasi kaheksas komisjonilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast äh, äh, järgmine on muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jälle paluti üle kontrollida muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus algas. kas kõik on hääled andnud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend komisjonilt, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, raport muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd läheme edasi resolutsiooni eelnõu juurde, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. nüüd, eh, nüüd on härra Van Nistelrooy raport, mis puudutab eh, sünergiat uuendustegevuses ja teadusuuringutes. härra Nistelrooy on sõna palunud er zijn geen problemen rond dit verslag. Ik wilde namens de EVP e vragen om een elektronische. selle raportiga ei ole probleeme ja Rahvapartei eh, nimel ma pal-, oleksin palunud elektroonilist hääletust. Also ja, die Frist ist eigentlich abgelaufen, aber wenn das Haus keine Einwände hat ange- tegelikult tähtaeg äh, on juba üle läinud, aga kui siin kojas vastu ei olda, ja arvestades seda, et meie eh, liiklemisvõimalused on olnud piiratud, nii et eh, teeme siis nimelise hääletuse. Van Risteroi raporti üle hääletus algas. hääletus kestab. kas kõik on nüüd hääletanud? lõpetan hääletuse vastu võetud. nüüd päevakorra järgi järgmisena hääletame härra Huang Koki raportist, mis puudutab riikide rahanduse pikaajalist jätkusuutlikkust majanduse elavdamiseks ja meil on siin mitu palvet nimeliselt hääletada. esimene muudatusettepanek kuni üksteist, selle kohta on meil nüüd revideeritud variant ja öö, nimeline hääletus kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. ja nüüd ma tahan teavitada seda koda, et eh, paluti ka, et me ei hääletaks plokina, nii et muudatusettepanek kaks, eh, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolm, hääletus algas kas kõik on hääletanud? lõpetan hääletuse, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, hääletus algas kõik on hääletanud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? lõpetan hääletuse tagasi lükatud. muudatusepanek kuus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitse, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kümme. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. üksteist hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd läheme edasi teise lõike juurde. hääletame esialgset teksti osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu erapooletud, peame üle kontrollima, nii et hääletus algas teise osa üle. teises lõikes, kes on, vabandust, hääletus lõppes, vastu võetud. neljas lõige, eh, esialgne tekst kolmes osas, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa, kes poolt? tahetakse üle kontrollida teine osa, nii et hääletame neljanda lõike teist osa. hääletus käib, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kolmas osa, kes poolt?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 vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist, esialgne tekst kolmes osas. ma tahaksin teavitada seda koda, et on palutud nimelist hääletust, aga need palved võeti tagasi. nii et lihtne hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. nüüd lõige üheksateist, muudatusettepanek üheksa raportöörilt revideeritud kujul Eh, seda nimelist hääletust ei lükatud tagasi, mis tähendab, et peame nimeliselt hääletama, hääletus algas. kas kõik on hääle andnud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd edasi öö, eh, osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa üheksateistkümnest lõige, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, hääletus algas teine osa lõikes üheksateist, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud nüüd lõige viiskümmend üheksa, esialgse teksti hääletus kahes osas, esimene osa vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, võeti vastu. teine osa, kes poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletus algas lõige viiskümmend üheksa, teine osa. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. nüüd edasi lõige kuuskümmend üks, osade kaupa kahes osas. esimene osa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmesaja kahe häälega kahesaja seitsmekümne viie vastu. raportööril on sõna, palun. austatud härra president, raport mis äh, praegu hääletamisel oli. Äh, rahvapartei ja ALDE soovivad, et kodanikud maksaksid liberalis-, liberaliseerimise eest hinda Nendes tingimustes on minu ja minul võimatu oma nimi ja sotsiaaldemokraatide nimi siduda selle tekstiga, ma palun oma allkirja tagasi võtta siit. Herr Juan Gok, Ihre Erklärung wird zu Protokoll genommen. härra raportöör, protokolli pannakse teie avaldus kirja. vastavalt päevakorrale läheme Cortes Lastra raporti juurde ühtekuuluvuspoliitika panus Lissaboni strateegia Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia eesmärkide saavutamisse üksainukene muudatusettepanek üheksa. kes on poolt? muudatusettepanek üheksa. vastu? erapooletud? tagasi lükatud? hääletame seega teksti, komisjoni teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud tekst on vastu võetud. proua Toia. ma tahaksin öelda, et mis puudutab Juan Ngoki raportit, siis minu masin ei töötanud, aga ma hääletasin vastu. suur tänu, proua kolleeg võtame selle arvesse ja saadame tehniku teie juurde. Lähme härra Beijoni raporti juurde Vahemere Liidust. Äh, äh, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige neli, muudatusettepanek kolm, osade kaupa hääletus, esimene öö, osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, see osa on tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, samuti tagasi lükatud. lõige viis, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, samuti tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek kuus osade kaupa hääletamine, kolm osa ja iga kord nimeline hääletus. esimene osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa samamoodi nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud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 vastu, vastu võetud. lõige kümme kahes osas. esimene os-, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. lõige kolmteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viisteist. esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud teine osa poolt, vastu er,, erapooletud, vastu võetud. Äh, pärast lõiget seitseteist muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend esialgses tekstis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud samuti. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kogu tekst muudetud kujul poolt, vastu erapooletud. tekst on vastu võetud Läheme Kirillovi raporti juurde vajadus Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia strateegia järele. lõige kaheksa, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmteist, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige neliteist, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend neli, muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kogu tekst on muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kallid kolleegid, suur tänu teie poolt panuse eest ma esimest korda juhtisin äh, koosolekut hääletust, head isu neile, kes soovivad äh, kohe sööma minna, palu, paluksin neil kohe lahkuda siit saalist ja läheme nüüd hääletusselgituste juurde. Gressi raport. ja, ja, ja, härra Jaak. suur tänu mul on väga hea